Uh, kallid kolleegid, meil on väga tihe päevakord. <laughs> alustan õigeaegselt, kui teil midagi selle vastu ei ole. kõigepealt võtame vastu päevakorra, kui vastuväiteid ei ole, siis on see heaks kiidetud ja siis kahekümne viienda juuni ja kahekümne viienda septembri protokollid kinnitame, kui vastuväiteid ei ole, on needki heaks kiidetud ja nüüd minu teadaanded, kõigepealt keelerežiim. meil on tõlge olemas kõikidesse keeltesse peale taani, horvaadi ja iiri keele. ja nüüd koordinaatorite soovituste heakskiit. raportööride nimetamised, härra Dalton ECR-ist on nimetatud raportööriks äh, ettepaneku üle, mis puudutab terroristliku sisu levitamist veebis see on määruse ettepanek ja tema asendab Helga Stevensit. kas komisjon on nõus selle soovitusega? on. ja nüüd delegeeritud ja rakendusaktid, kõigepealt rakendusaktid. kahekümne kaheksandal novembril sai parlament komisjoni rakendusdirektiivi eelnõu, millega kehtestatakse tehnilised spetsifikatsioonid tulirelvada ja nende oluliste komponentide äh, märgistamiseks vastavalt nõukogu direktiivile üheksakümmend üks neli seitse seitse, mis puudutab relvade soetamist ja omamist ja põhiakt on direktiiv kaks tuhat seitseteist murd kaheksasada viiskümmend kolm, seitsmeteistkümnendast maist kaks tuhat seitseteist ja direktiiv üheksakümmend üks murd neli seitse seitse, mis puudutab relvade soetamist ja omamist. ja see rakendusakt Äh, saadeti kõigile libe liikmetele ja libe dia newsletteri kaudu kolmekümnendal novembril kaks tuhat kaheksateist tähtajaks. ja kui kellelgi nüüd on vastuväiteid selle aktile, palun teatage libe sekretäriaadile enne kaheteistkümnendat detsembrit kaks tuhat kaheksateist keskpäeva ja elektrooniline hääletamine on meil täna alates poole kuuest, poole kuuest kuni tõenäoliselt kella seitsmeni nii et palun oma eh, hääletuskaardid kaasa võtta pärast õhtupoole ja eh, tänan kõiki saadikuid, kes siin on praegu mind kuulamas. veel üks teadaanne. Te olete kõik kutsutud osalema dialoogis, parlamentaarses dialoogis kirikute, filosoofilise organisatsioonide ja usuorganisatsioonidega vastavalt artikli seitseteist aluslepingus ja seda võõrustab asepresident Mary McInnes. ja see üritus leiab aset neljandal detsembril teisipäeval. inimõigused on teemaks ja president ja esimene asepresident on siis parlamendi poolelt külalisi vastu võtmas. nii et see oli kutse. ja nüüd saame päevakorra juurde tulla. kolmas päevakorrapunkt. nimelt Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine Euroopa Liidu institutsioonilises raamistikus. viiendal novembril raportöör äh, Eh, härra De Jong tutvustas oma arvamuse eelnõud, saime kuuskümmend seitse muudatusettepanekut ja nüüd meil saab toimuda mõttevahetus nende üle. nii et ma palun, et härra De Jong, meie raportöör, võtaks kõigepealt sõna. Eh, suur tänu, härra esimees, ma saan üsna lühidalt teha. Te näete, saadikuid saalis on vähevõitu jah, tegemist on eh, kuuekümne seitsme muudatusettepanekuga. enamik neist eh, kas parandavad teksti või lisavad midagi. Eh, need muudatusettepanekud, mis tahtsid teksti kustutada või kohaldusala vähendada, mm, neid ma ei toeta. nii et nendesse ma suhtun negatiivselt, aga need muudatusettepanekud, mis lisasid mõned elemendid arvamusse, võtsin aluseks kolmele kompromissettepanekule, mida me arutame kolmapäeval variraportööride kohtumisel. ma ei arva, et seisukohad väga erinevad oleks nendel, kes saatsid oma märkused arvamuse eelnõu kohta. ainus asi, mida ma pean arutama variraportööridega ja võib-olla ka juba praegu tõstatan. nimelt ametlikult on tegemist arvamusega, mis läheb AFCO äh, harta rakendamise kohta Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus aga paljud saadikud rääkisid hoopis sellest, kuidas Euroopa Liit saaks rohkem ära teha inimõiguste järgmise koha pealt liikmesriikides nii et selle tuleb aru saada, need on erinevad teemad. nii et üldjoontes ma arvan, et me saame kiiresti selle teemaga edasi liikuda ja konsensusele jõuda okay,. suur tänu. Tõnis. meil on mõned kolleegid kes soovib sõna võtta raadiraportööride hulgast. kõigepealt sotsiaaldemokraatide eh, raportöör Kristiin. aitäh, esimees. kõigepealt aitäh kolleegidele, kes äh, toetasid minu muudatusettepanekuid, kõigist ei hakkaks rääkima, aga mõnest küll, mis sotsiaaldemokraatidele on väga tähtsad kõigepealt harta äh, rakendamine liikmesriikide poolt, sest artikkel viiskümmend üks ütleb selgelt, et äh, see kehtib siis, kui rakendatakse Euroopa Liidu õigusakte. ma arvan, et seda artiklit tuleb selgitada, et tuleb rakendada harta rakendusala, nii et see puudutaks kõiki kodanikke. ja ka muudatusettepanek selles osas, mis puudutab harta positiivseid kohustusi. Euroopa Liit peab tegutsema siis, kui õigused ja väärtused, mis on hartas kirjas, on ohus härra De Jong ka esitas huvipakkuva muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa, mis puudutab mehhanismi, kus me jälgime nende õiguste arengut nii liikmesriikides kui institutsioonides, Euroopa Liidu muudes organites ja kindlasti tähelepanelikult jälgin selle punkti arengut ja esitasin ka Poola pretsedenditud otsust oktoobris, nimelt Poola oli nõukogu otsuste vastu põhiõiguste harta rakendamise osas lugedes kuuskümmend seitse muudatusettepanekut läbi, näen, et ma olen ainus, kes sellest räägib, kuid meile tundub see igati asjakohane, arvestades poliitilist konteksti. paraku on see poliitiline kontekst keerukas. muudatusettepanekute toon siiski on üldiselt julgustav, toetan enamusi mõtteid, roheliste omasid näiteks ja samuti raportööri ideid ja hea meelega arutan seda homme hommikul kõigi variraportööridega meie siis koosolekul, mis meil on ette nähtud. suur tänu, Kristiin. nüüd ECR-i rap-, raportöör on härra Jurek. E, suur tänu. muudatusettepanekud, mis me esitasime, koondavad tähelepanu kahele valdkonnale. kõigepealt subsidiaarsuse põhimõte tuleb jääda ikkagi nende pädevuste juurde, mis Euroopa Liidule on antud. see on üldine küsimus, aga üks konkreetne asi ka, ma loodan, et see jõuab kompromissi kõigepealt ja siis ka raporti lõppteksti. nimelt Euroopa Parlamendi otsus, mis on juba vastu võetud ja käsitleb äh, vanemate äh, õigust oma lapsega ühenduses olla. meil on Jugendamti juhtum olnud käsitlemisel siin parlamendis hiljuti, aga meil on ka äh, muid mm, valdkondi, artikkel kakskümmend neli hartas käsitleb neid, nii et tähtis on rääkida lapsevanemate õigusest kontaktile oma lapsega, ma arvan, et need asjad lähe-, peaksid ka minema kompromissmuudatusettepanekutesse sisse okay,. suur tänu. härra Terri Kaabras Roheliste nimel. suur tänu. mul on hea meel, et kolleeg De Jong on rahul et mõnedki kolleegid siin kohal on. mina tervitan arvamuse eelnõu, mis juba meie fraktsiooni mõned mured ka lahendab. täna me saime kätte kompromissid raportöörilt ja esmapilgul üks tähtis küsimus on käsitlemist leidnud, nimelt harta kohaldamise ala laiendamine. see, et harta kohaldub ainult Euroopa Liidu liikmesriikidele, kui nad Euroopa Liidu õigust kohaldavad. artikkel viiskümmend üks hartas eh, ei ole piisav paljude kodanike jaoks, see tähendab meie endi jaoks. ja see võib ainult rohkem äh, panna kodanikud Euroopa Liidust võõranduma ja sellepärast Euroopa Liidu institutsioonid peaksid kaaluma koha, harta kohustuste kohaldamisala laiendamist ja see on ülioluline teema meie jaoks. ma olen kindel, et koos variraportööridega me saame lõpuks väga hea arvamuse. suur tänu, härra Terik Kaabras, kas on veel keegi, kes sõna soovib? ei. sellisel juhul aitäh, Tõnis, tehtud töö eest. ma olen hoidnud silma peal sellel arvamusel, kui ta käivitati, olin siin. ja ma arvan, et see peaks olema üsna tehnilise iseloomuga, aga sellele vaatamata kuuskümmend seitse muudatusettepanekut, see on väga iseloomulik meie ajale. ja libele pakub see teema väga suurt huvi jah, olnuks naiivne arvata, et neid muudatusettepanekuid ei tule siia. nagu Kristiin ütles, nüüd on arvamus üsna huvitavaks juba läinud. nii et hääletus on meil jaanuariks kavandatud. kas tahad kokku võtta, palun? lihtsalt tahan öelda, et Kristiinil oli õigus, kui ta ütles, et variraportööride kohtumine on homme, mitte kolmapäeval nii et ootan juba. okei okay,, thank you very much. Eh, suur tänu. jah, see on suur saal, paistab, et meid ei ole palju, aga Jannis kohtudes tundub, et rohkem on kohal. nii et ei mingit kriitikat, nüüd on meil viies päevakorrapunkt. Eh, see on süvendatud koostöö teema tõhustatud koostöö käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine. ja e, tahetakse koostööd tõhustada. E, ja e, nüüd on raport selle kohta, et milliseid tulemusi see mehhanism on juba andnud, meie teeme arvamuse selle kohta ja see seondub ka Euroopa prokuratuuri loomisega, mis on just üks selle mehhanismi kasutamise tulemus, tuginedes artiklile kaheksakümmend kuus ja nüüd on meie raportööril sõna härra Štehovski. suur tänu, mul on hea meel, ka esimees on kohal ja ma saan tutvustada oma raportit tema juuresolekul ja väga kiiresti ja lähen üle emakeelele, tšehhi keelele ma tahan kõiki variraportööre tänada selle eest, et esimesed märkused on juba mulle saadetud möödunud nädalal teisipäeval. Äh, äh, siis äh, töötasime veel teksti ümber nende valguses ja saatsime uuesti kolleegidele laiale, laiali ja tähtis on, et et koostöö liikmesriikide vahel oleks mõttekas ja atraktiivsem. seni on algatusi olnud üsna vähe, mis tugineksid sellele mehhanismile, tõhustatud koostöö võimalusele ja meie oleme küsimuse endale esitanud, et miks nii? miks liikmesriigid ei taha teha sellist tõhustatud koostööd valdkondades, kus Euroopa peaks tunduvalt kiiremini edasi liikuma. see mehhanism ei funktsioneeri päris nii, nagu ta pidanuks funktsioneerima ja oleme teinud ettepanekuid, kuidas seda protsessi stimuleerida. ja kuidas ka pärast loomist Euroopa prokuratuuri tugevdada ja ma julgustaksin neid liikmesriike, kes ei ole veel ühinenud selle koostööga, seda siiski teeksid. ja muudatusettepanekud tuleb esitada seitsmendaks detsembriks kella üheks ja järgmisel nädalal Strasbourgis on meil variraportööride kohtumine. suur tänu. ma vaatan, kas on sõnasoove ei sellisel juhul on meil tähtaeg eh, jah, tõesti seitsmes detsember kell üks muudatusettepanekuteks ja suur tänu tehtud töö eest selle arvamusega. hindame kõrgelt. So colleagues, we are moving very swiftly through the first uh, two items and we come to point six, but we are rapport-. nüüd jõuame kuuenda punktini. teema, mille raportöör mina olen. ma lihtsalt mõtlen, et kas me võimegi nüüd edasi minna selle teema juurde okay.? So um, So colleagues, I'll just proceed with the agenda because we have... ma lähen edasi, kuna meil on täna nii pikk hääletamine ette nähtud, nii, mis kell ongi, me oleme natukene ajakavast ees, ma tean, et on mõned kolleegid, kes plaanivad tulla saali nii, nagu ajakava ette näeb ja kui me läheme ajast ette, siis jäävad äh, mõned punktid kuulamata, aga ma ei teagi, mis nüüd teha um,. kas teeme viieminutilise pausi, sobib teile? viis minutit, kui te vastu ei ole. sest et me natukene liiga kiiresti läksime edasi. see tähendab seda, et äh, mõned kolleegid kes tahavad siia tulla, jõuavad ka õigel ajal kohale. suur tänu. jätkame viie minuti pärast Um, head kolleegid. hea meel on, et nüüd saame koosolekut jätkata, esmaspäev on alati keeruline päev, inimesed reisivad tööle ja seda tuleb alati silmas pidada. nüüd lähme edasi kuuenda punkti juurde, tegemist on resolutsiooniga ning äh, meil on ka komisjoni, pidi olema komisjoni ettekanne, ei ole. teema puudutab Aafrika päritolu inimeste põhiõigusi Euroopas ja nagu kõik teavad, meie komisjon tegeleb põhiõiguste kaitsega, meil on pädevus käsitleda meetmeid, mis võitlevad diskrimineerimise ja rassismi vastu, ka diskrimineerimisele tööturul, aga siiani me ei ole seda vajalikku aega tõesti pühendanud Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kaitsmisele Euroopas, kuigi see on väga oluline, eriti kuna nad on diskrimineerimise ohvrid ning ma tahaksin tunnustada oma kolleegi Sesjoki Janget, kes äh, oli inspiratsiooniks selles vallas, kuigi on nüüd meie ametiaja lõpp lähenemas, on tegemist siiski väga olulise teemaga. ja mul on hea meel, et me lõpuks oleme selle teema käsitlemise juurde läinud. see resolutsiooni ette eelnõu viitab uuringutele, mille on avaldanud ka Põhiõiguste Amet ja Põhiõiguste Ameti uuring käivitus ka eelmisel nädalal äh, sellel konkreetsel teemal, mis toob välja selle fenomeni, see käsitleb rassismi ja diskrimineerimist äh, ning äh, kutsub üles kohaldama erinevaid meetmeid sellevastaseks võitluseks ning kutsub üles ka ametlikult tunnistama Aafrika päritolu inimeste ajalugu Euroopas ning käsitlema põhjalikult meie ühist ajalugu ning äh, kutsub üles ka suurendama poliitilist osalust äh, Aafrika päritolu inimeste poolt. kui me vaatame Euroopa Parlamenti või ka kõiki institutsioone, siis on selge, et see on äärmiselt vajalik, arvestades inimeste kaasamist. Aafrika päritolu inimeste hulk esindajate hulgas või ka üldine esindatus meie institutsioonis toob selle selgelt välja. meil on resolutsiooni eelnõu, mis seda nüüd käsitleb ning käsitleb ka muid põhiõiguste teemasid, mis on seotud sellega milline on äh, eurooplaste olukord, kes on Aafrika päritolu. koordinaatorid kiitsid selle heaks kirjatlus, kirjaliku menetlusega kahekümne esimesel novembril ning see on seotud ka suulise küsimusega, mille koordinaatorid heaks kiitsid ja seda toetas ka libe eelmisel nädalal. see esitatakse esimeste kon-, presi-, esimeste konverentsil ning see plaanis on käsitleda ka seda jaanuari esimesel täiskogul, lähtudes reeglist sada kakskümmend kaheksa. mul on hea meel, et see on nüüd arutelu all, mul on hea meel, et me tunnistame, et on olemas sellist tüüpi diskrimineerimine praegusel keerulisel ajal. nüüd äh, annaksin sõna variraportööridele, kas teil on märkusi ja kui keegi soovib veel sõna võtta, siis palun. nii, Rahvapartei koordinaator ei ole veel siin, seega annaksin sõna sotsiaaldemokraatidele, Cecil Kienge, palun. Cecil. Grazie, Claude ja e, uh, un sentito ringra-. suur tänu, Claude. ma tahaksin tänada sind, Claude, et sa oled nii palju tähelepanu pööranud selle teema käsitlemisele mitte ainult libekomisjonis, vaid ka oma igapäevases töös, tagamaks seda, et Euroopa suudaks ületada need hirmud, mis on seotud selle teemaga, tahaksin tänada ka teisi liikmeid, kes panustasid resolutsiooni ning on töötanud selle nimel, et Euroopa institutsioonid tunnustaksid sellist äh, diskrimineerimist Aafrika päritolu inimeste vastu, see on Euroopas üha levinum. diskrimineerimisel on erinevad vormid. on diskrimineerimine, viha Aafrika päritolu inimeste vastu on diskrimineerimine, mis võtab struktureeritud vormi. tegemist on pideva õiguste ja põhiõiguste piiramise ja rikkumisega. liikmesriikides rünnatakse mitte ainult Aafrika päritolu inimesi, vaid ka inimesi, kelle nahk on musta värvi. mõelge, mis juhtus Maserates Itaalias mõni kuu tagasi inimene läks tänavale, ütles, et ma tahan tappa nii palju musti kui võimalik. kuus inimest tapeti, õiglus ei ole veel võidutsenud ning sarnaseid näiteid on veel. eelmisel nädalal tutvustasime põhiõiguste ametiraportit, kus toodi selgelt välja Euroopa raamistik võitlemaks äh, igat tüüpi diskrimineerimise vastu, mis puudutab Aafrika päritolu inimesi Euroopas. seal pakutakse välja ka lahendusi, mitte ei tooda välja ainult probleeme. ma olen külastanud erinevaid liikmesriike, Prantsusmaad, Inglismaad, ma olen näinud, et teadlikkus kogukondades on paranenud sotsiaalne ja majanduslik kaasatus on oluline, aga ka poliitiline esindatus. Euroopa nägu on muutumas, see on tegelikkus, meie ühiskond peab äh, sellega arvestama, tuleb tugineda mitmekultuurilisusele ning see resolutsioon on ainult esimeseks sammuks, jõudmaks multikultuurse, kaasavama, austavama ühiskonna juurde, ühiskonnani kus ei ole ruumi rassivihaks. ma arvan, et sellised meetmed on olulised, kui me tõesti tahame toetada mitmekultuurilist ühiskonda. suur tänu. diskrimineerimine Aafrika päritolu inimeste vastu, afro, Kariibi päritolu inimeste vastu tööturul, elamumajanduses kriminaalsüsteemis, me oleme kõiki neid punkte käsitlenud resolutsioonis, nii samamoodi rassism Itaalias ja mujal, see on äh, oluline. nüüd palun saab sõna järgmine kolleeg. kolleeg Jarok, aitäh, suur tänu nii härra Moraisile kui ka proua Kiengele, kes on selle olulise teemaga tegelenud, kui me räägime Aafrika päritolu inimestest, nende inimeste juhtide tugevdamine on ka väga oluline. Neil on vaja ise vastutuse võtta, inimesed, kes siin elavad, neil on juba ka isiklik seos oma päritoluriigiga, vennastumine ja inimesed, kes tunnevad ennast ka Euroopas juba koduselt, nad võivad olla suurepäraseks sillaks nende kahe kogukonna vahel. me peame neid toetama ja tegema omalt poolt kõik, aga samal ajal on ka väga oluline, et nii nagu te ka välja tõite, et Euroopa Parlament oleks siin heaks eeskujuks, kaasates rohkem eksperte ja inimesi kes esindavad Lääne-Euroopa riike. ma olen üllatunud, et paljudes Lääne-Euroopa riikides, kus on Aafrika päritolu inimesed, ei saada neid inimesi Euroopa Parlamenti. see on tõesti oluline ja hea, et sellele ka viitasite, samamoodi meedia roll, kuidas me neid inimesi kajastame, on väga tähtis, seega paljud need inimesed on Euroopas väga vaesed neil on vaja erinevaid programme, vaesuse vähendamine, karjäärikoolitused, meediat tuleks ka koolitada, et see kallutatud pilt vastaks paremini tegelikkusele ja ka juhtkonna küsimus, nende inimeste põhiõigusi tuleb tugevdada, sellepärast et meil on väga suur vajadus Aafrika päritolu äh, liidrite järele Euroopas, tagamaks seda, et inimesed, kes Aafrikas elavad, saavutaksid äh, paremaid kokkuleppeid ja hüvesid mitte ainult äh, Euroopa poolt, vaid ka oma riigi juhtkonna poolt. seega see on oluline ka oluline, oluliselt seotud ka rändeküsimuse aruteludega, seega see ja see puudutab ka vaesuses elavaid inimesi nii Euroopas kui ka mujal, aitäh! suur tänu! teised variraportöörid on väga pühendunud, äh, Koratsa Pilt, Malin Björk, Louis Michel, aga tulenevalt reisiprobleemidest ja muudest probleemidest on esmaspäeval seda keeruline käsitleda, ma tean, et nad on väga pühendunud äh, Hmm. Birgit, kas sa soovid sõna, palun? palun. suur tänu. ma tahan ühe väikese märkuse teha. meie kolleeg Sissil Kienge on juba pikka aega ja põhjalikult selle teemaga tegelenud ja ma arvan, et meiegi peaksime oma vaatenurka pisut muutma. ma ei arva, et kõik, kes Aafrika mandrilt pärit on ja meil elavad, vajaksid abi ja toetust, vähemasti mitte nii ulatuslikult kui keegi teine, kes samas olukorras on ja vajab ka abi Äh, nii et tähtis on, et diskrimineerimine lõpeks, et kõigepealt inimesi ikkagi aktsepteeritaks inimestena ja koheldaks neid ka hästi ja mitte ei koheldaks neid halvemini põhjuseks nende päritoluriik või nahavärv. ja äh, abi on alati teretulnud, aga ma arvan, et paljud arengud Aafrika riikides oleks oleksid palju paremad, kui me, me ei käsitleks oma suhteid Aafrikaga enne alati ikkagi sellest lähtuvalt, mis meile kasulik on, vaid ikkagi aitaks nendel riikidel omaenda majanduse jalule seada ja öö, väärtusi luua, selle asemel, et osta neilt odavalt loodusvarasid et siis nendest kalleid tooteid toota. ma arvan, et e, seda lähenemisviis, mis meil praegu on, me peaksime läbi vaatama, muidu me diskrimineerimist ei lahenda okay,. I... suur tänu. resolutsiooni osas rõhutaksin seda, et see ei puuduta iseenesest Aafrikat, vaid Euroopat, see puudutab aafriklasi, kes on olnud siin sajandeid, elavad ja töötavad meie hulgas, kes lihtsalt tahavad, et kõigil oleks võrdsed võimalused ja praegu oleme meie olukorras, kus diskrimineerimine on äärmiselt kõrge, keegi mainis ka poliitilist esindatust, mina tulin siia kakskümmend aastat tagasi ja siis oli rohkem Aafrika päritolu või Afro-Kariibi päritolu inimesi parlamendis, nii et olukord on muutunud hullemaks. mõnedel tööturgudel, mõningates sektorites seda kajastatakse, politseivaldkond, justiitsvaldkond ja nagu ka proua Kienge mainis, populismi kasv on selgelt sellega seotud mul on hea meel, et me oleme välja tulnud selle resolutsiooniga. kui me hakkasime seda koostama, oli mul endal küsimus, kas peaksime seda tegema, aga tahaksin tänada sekretäriaati, kes võimaldas meil teha midagi, mis on mõnes mõttes tundlik, aga tegelikult on see ikkagi peavoolu teema ja ma tahaksin veel kord tänada proua Kienget, kes oli inspiratsiooniks ning ka Põhiõiguste Ameti tööd selles vallas. ajakava juba käsitlesin, aga resolutsiooni eelnõu käsitletakse komisjonis siin kümnendal detsembril ja jaanuari esimeses täiskogus siis. võib-olla sealne arutelu on natukene vastakam kui tänane siin, aga ootan juba seda arutelu. suur tänu kõigile kes aitasid selle resolutsiooni valmimisele kaasa okay,. To... suur tänu, läheme siis seitsmenda päevakorrapunkti juurde, oleme nüüd, see on nüüd õigel ajal. see on äh, libe missioon, mis puudutas õigusriigi teemasid. see toimus siis Varssavis üheksateistkümnendast kahekümne üheksanda septembrini. kõigepealt äh, tehnilistest aspektidest ja siis lühike ülevaade samuti enne arutelu. kolleegid, õigusriigi lähet-, temale lähetus Varssavisse äh, loen ka nimed üles, sest see on väga tundlik. Äh, ja räägin tehnilistest aspektidest mina olin delegatsiooni juht rohelistest äh, proua Sargentini, härra Tomaševski oli kohal, härra Engel, härra Bey, proua Spinelli ja proua Bergeron, need kõik olid delegatsiooni liikmed. raporti aruanne, aruanne on nüüd koostatud koos delegatsioonide, delegatsiooni liikmetega ja lisaks äh, need, kellega kohtusime Varssavis, said võimaluse kommenteerida meie aruande projekti. mõned kasutasidki seda võimalust, mõned kommentaare ei teinud, aga ka Poola ametiasutused said nädala selleks, et äh, kommenteerida, see on väga oluline aspekt. ja eelmisel nädalal saime Poola suursaadikult kirja, kus olid mõned üldisemad, mõned konkreetsemad kommentaarid ja po-, ja see lisatakse lähetuse aruandele nüüd äh, tutvustaksingi teile lähetuse eesmärke, missugused kohtumised meil olid, missugused olid meie järeldused ja enne kui ma annan sõna siis kommentaarideks ja, ja muuks taoliseks. eesmärgiks, mis oli eesmärk kõigepealt? lähetuse eesmärk oli paremini mõista käigus olevaid äh, kohtusüsteemi reforme, mida viivad läbi Poola ametivõimud, mis on nende eesmärgid ja mõju õigusriigile Poolas, vastavalt siis artiklile seitse. ja selleks kohtusime valitsuse esindaja, Seimi ehk siis senati esindajaga, erakondade esindajaga, kohtute esindajatega ja OSCE esindajatega ja, ja ajakirjanikega, juristidega, kodanikuühiskonna esindajatega, parlamendi delegatsioon soovib tänada kõiki, kellega kohtusime ja mõnega kohtusime ka eelmisel nädalal kuulamisel. täname aja eest ja nende tut-, nende selgituste eest. tegime kõik selleks, et kohtuksime võimalikult paljudega valitsuste esindajatega ja paraku osa nendest ne,, nendest kohtumistest keelduti ja me oleme väga selgelt ka öelnud, millistel kohtumistel me ei saanud osaleda delegatsiooni juhina soovisin kohtuda president Udaga, kohtusin, kohtuda äh, peaministriga, justiitsministriga ja PC partei juhiga. ja neid äh, kohtumisi ei saa, toimunud. Nendest keelduti ja peaministrilt saime üheksateistkümnendal septembril kirja, et äh, ta, ta kahjuks ei saa meiega kohtuda. eelmisel delegatsiooni juhina tunnistan, et on igati legitiimne, kui Poola ametiasutused äh, viivad läbi kohtusüsteemi põhjalikku reformi. kuulasin väga tähelepanelikult kõiki selgitusi, mida ametivõimud andsid äh, reformide kohta, kuid tahaksin siiski meelde tuletada, et pärast äh, Poola liitumist Euroopa Liiduga Poola kohtunikud on ka ühtlasi Euroopa kohtunikud ja neil on kohustus tagada õiglane ja erapooletu Euroopa Liidu õigusaktide rakendamine olles äh, kõikide vestluspartneritega kohtunud, äh, ko-, sõnastasime ka oma järeldused, neid jagavad kõik delegatsiooni liikmed, välja arvatud ECR-i esindaja härra Tomaševski ja NF-i esindaja härra B. delegatsioon on siis mures, see on meie esimene järeldus Äh, kumulatiivse mõju pärast, mis on reformidel Poola kohtureformis, mida läbi viidud viimase kolme aasta jooksul ja mis äh, põhiseaduslikku kohut mõjutavad alamate astmete kohtuid samuti ning äh, kohtute nõukogu, ülemkohut, kõik see toob endaga kaasa ohu, et on süsteemne oht õigusriigile Poolas. lisaks oleme, on delegatsioonis ka muude aspektide pärast mures kõigepealt äh, põhiseadusliku kohtu koostise funktsioonid, see, et teatud kohtuotsus, selle teatud kohtuotsuseid ei avaldata, uus seadus, millega reformitakse tavakohtute süsteemi ning et äh, ohtus, oht, otsuseid ei võeta arvete, et süstemaatiliselt rünnatakse kohtunikke läbi distsiplinaarmenetluste algatamise kohtunike vastus, äh, mis, kes on sõna võtnud reformide vastu ja kes on esitanud äh, küsimusi, e-, eelotsuse küsimusi Euroopa Liidu kohtule, mis puudutab Euroopa Liidu lepinguid. võimude kogunemine, võimu kogunemine prokuratuuri ja, ja ministeeriumi kätte, ehk siis poliitiline mõju, mida avaldab Justiitsministeerium prokuratuuri üle, varem olid need eraldatud valitsusest ja siis äh, kohtute nõukogu uus äh, koosseis ja pädevused ja poliitiline mõju, siis uus pensionirežiim ülemkohtu kohtunikele, mis tähendab seda, et ametiaega on lühendatud kuuelt ajalt vastav, kuigi see on põhiseaduses kirjas, kakskümmend seitse seitsmekümnest kahest kohtunikust äh, sunnitakse äh, pensionile, selline on oht ning äh, presidendi pädevus pikendada kohtute mandaati ja nii kui, kuigi inimesed on saavut-, jõudnud pensioniajani ja kohtunikud ei saa vaidlustada selliseid otsuseid. Ebakind-, ebakindlus äh, apellatsioonimenetluste osas, see puudutas uut äh, ülemkohtu koda, õi- ning äh, õiguslik ebakindlus tulevaste valimiste osas, kuivõrd puudub kontroll ülemkohtu üle, ei toimu, ei toimunud avalikku arutelu õigusloomelises protsessis, meedia ei ole saanud tegutseda vabalt, näiteks ligipääs valitsuse ja parlamendi allikate vaatamata, ütleksin ma, et valitseb suhteline meediavabadus, on siiski väga polariseerunud meediamaastik suhteline meediavabadus, kuid siiski spetsiifiliselt äh, harvenenud tingimused. harvenenud on töötingimused ka vabaühendustele, vähenenud on rahastamine, hankekonkursid, äh, tingimused on ebaselged, halduskoormus vähenenud konsulteerimine, vastamata sellele, et kodanikuühiskond on endiselt väga elujõuline. naiste probleemid teatud piirkondades eriti mis puudutab reproduktiivseid õigusi, äh, puudub ligipääs infole, rasedumis, rasestusvastastele vahenditele, äh, puudub konstruktiivne dialoog rahvusvaheliste organisatsioonidega, Veneetsia komisjoni soovitusi ei rakendata ning piisavalt ning samuti komisjoni soovitusi vastavalt äh, õigusriigi raamistiku soovitustele. kokkuvõttes Euroopa Parlamendi resolutsioon välja arvatud ECR-i liige Valdemar Tomaševski ja NF-i liige Nikola Bey on mures õigusriigi kõige olulisemate põhimõtete rikkumise pärast või ohu tõttu nende rikkumisele, on kaasa arvatud võimude lahusus, legaalsus, õiguskindlus, ähm, äh, meelevaldsuse rakendamine, sõltumatud kohtud ja, ja ja edasikaebamise võimalused ja seepärast oleme nõus Euroopa Komisjoni analüüsiga, et on selge risk, et riik, et on tõsine õigusriigi põhimõtete rikkumine, mille on toime pannud Poola ametivõimud. kolleegid, see oli, oli minu aruanne ja nagu ma varem ütlesin, me lisame ka Poola suursaadiku kirja sellele aruandele ja nüüd me palume kolleegidel kommenteerida selle lähetuse aruande projekti ja siin on paar delegatsiooni liiget ka kohal. proua Sargentini, ole delegatsiooni liige, kas sooviksite kommenteerida, Judit, palun? aitäh, esimees mul on väga hea meel, et ma olin selle delegatsiooni liige, tule, pidagem ka meeles, et delegatsiooni panime kokku nädala pärast seda, kui parlament võttis vastu oma Ungari raporti. ja eriti oluline oli see, et me oleme tõesti trendi nüüd paika pannud selleks, et tööd põhjalikult tõesti teha artikkel seitsme menetluse osas, tuleb tõesti minna sellesse riiki kohale, suhelda ametnikega suhelda inimestega institutsioonides, kodanikuühiskonnas, ajakirjanikega, juristidega ja muuseas ühel päeval hommikul külastasime äh, seda institutsiooni, mis äh, otsustab äh, selle üle, kuidas kohtunikke tööle võetakse ja vallandatakse sellel asutus, selles asutuses on ka parlamendi liikmed, mis on uus nähtus ja pärastlõunal külastasime senatit, kõnelesime senati liikmetega ja üks senati liikmetest ütles, tore teid uuesti näha, olin täna ka hommikul kohal selles nõukogus, kus me vaatame läbi äh, kohtunike kandidatuure, nii et paremat illustratsiooni probleemile polekski saanud olla veel üks kommentaar. mitte küll järelduste kohta, sest ma olen järeldustega nõus. mis mulle ka meeldis, oli see, et me vaatasime laiemalt teemade ringi õigusriigi ja põhiõiguste kontekstis, kui kui see väga kitsalt sõnastatud Euroopa Komisjoni artikkel seitsme menetlus seda teeb, nii et me suhtlesime näiteks ähm, ajakirjanikega ja see on väga oluline, sest niimoodi me ei äh, lihtsusta artikkel seitsme menetlust. ei, ega muuda seda ainult koht, kohtu teemaks, kus me äh, sa, saame vastutuse kellelegi teisele veeretada, see on hea uudis, et Poola valitsus on otsustanud muuta seadust, mis puudutab kohtunike ähm, pensioniiga ülemkohtus, aga ma kardan, et see on jällegi argument nõukogule kes äh, on kolmveerand aastat seda juba arutanud ja nad saavad nüüd öelda, näete, üks teine institutsioon saab äh, võtta algatuse ja siis me ei olegi enam süüdi. see on ilmselt üsnagi loogiline järeldus sellise nõukogu poolt, kes üritab mitte olukorraga tegeleda. ja komisjon on lepingute valveja, juhiksin tähelepanu sellele, ja ka Euroopa Kohtu ette võib selle, selle asja tuua ja siis võib ka kaasneda muutus. ja see jätkuvalt kitsendab äh, arutelu Euroopa akiile piirdudes, kui samas, kus arutelu on hoopis laiem. nii et mul on väga hea meel, et me saame mõtteid vahet, saime mõtteid vahetada Poolas kõik, kõiksugude, kõik võimalike teemade üle ja väga hea, et Euroopa Parlament on äh, Äh, siin äh, töömeetodi välja pakkunud, mis äh, järgmisel korral, kui sel-, selline olukord mõne teise liikmesriigiga tekiks, et me läheksime meie rutiini juurde tagasi ja näitaksime, et selline rutiin ongi meil juba kujunenud, et me ei üritagi siin, küsimus ei ole ainult konkreetses liikmesriigis või konkreetsete teemade väljavelimises. aitäh! kas on veel liikmeid, kes sooviks sõna? ei midagi isiklikku aga tõepoolest äh, täna ei ole siin kuigi palju liikmeid kohal ühegi päevakorrapunkti juures, ei, ärge võtke kuidagi seda isiklikult, äh, see ei ole kuidagi suunatud Poola vastu. ja paar ametlikku asja ka. Äh, suur tänu, Judit! ja väga tundlik teema, üksikasjalik õigusriigi teema, väga keerukas nii et tahan tänada libesekretäriaati ja kõiki kolleege fraktsioonidest, kes osalesid. aruanne ise ja lähetus oli teie tööraport ise, seda arutasid kõik fraktsioonid, välja arvatud ECR ja ENF. ja kui keegi vastu ei ole täna, siis äh, loeme selle vastuvõetuks. see on siis äh, libe aruanne ja selle tuginevad eda-, edasised menetlused. see, see on siis äh, selline arus, aruanne, kus parlamendi edasised menetlused võivad samuti sellest lähtuda. Liivi jaoks sa sooviksid kommenteerida? jah, üksainuke märkus menetluse kohta. ma arvan, et väga tähtis on see, et, et kõik kuuleksid seda tüüpi aruannetest, artikkel seitse menetlus, seda tuleb äh, vaadelda kohapeal liikmesriigis nii, et tõesti on kaasatud kõik alates vabaühendustest ja et see ei oleks ühepoolne lähenemine ainult. ma ei tahagi öelda, et see nii oleks juhtunud, aga tulevikus libekomisjon peab kindlasti tagama, et tõesti kõik võetakse kuulda nii olulise teema puhul ja minu teine märkus, kuna see on artikkel seitse ja läheb tagasi nõukokku, äh, siis raportöörid kuulatakse veel kord ära ja kui sama asi juhtub Ungari puhul, oleks väga oluline, et keegi libe komisjonist äh, kaasa, teemadesse kaasatud kolleeg läheks ja, ja teeks oma hääle samuti kuuldavaks. et kui nüüd äh, antud raport Äh, jõuab prea, peaministriteni või vastavate ministriteni nõukogus. ma arvan, et äh, esimees, äärmiselt oluline ja ma, ja pöördusin ka härra Dajani poole. on tähtis, et libekomisjon samuti saadaks kellegi näitama, et meie töö on ka professionaalne, et keegi, kes saab olukorda selgitada, eriti kui meil on meie fraktsiooni kolleeg Libes, kes saab aidata teid ja raportööri selgitada olukorda nõukogus. see on minu ettepanek, mõeldes, mis toimus Ungari kuulamisel nõukogus, aitäh. aitäh, mis puudutab osaluste vabaühendusi, kogu, kõik meie delegatsioonid äh, teevad palju jõupingutusi selleks et neid, et neid kokku panna, neid ja kohtumisi korraldada. tegime päris palju intensiivset tööd ka seekord ja mõtlesime, kes võiks olla osalised, kellega kohtuda, vabaühendused näiteks. ja siis äh, meie raport ka saadeti nendele vabaühendustele, et nad saaksid seda kommenteerida, nii et seda on tõesti näinud kõik meie, meie ka, need, kellega me kohtusime. ja, ja ka parandasime oma, oma raportit ja ka fraktsioonid, kõigi, kõik äh, said võimaluse sellele pilgu heita, kuigi täna on osalejaid vähe ja fraktsioonid on tõepoolest seda näinud ja heaks kiitnud ja erinevatel põhjustel. lihtsalt äh, täna ei ole inimesed äh, veel kohale jõudnud. ja menetlusest, komisjon muidugi algatas menetluse ja parlamendi ülesanne on, on piiratud. meie anname lihtsalt heakskiidu, kuid me teeme kõik, mis on meie võimuses ja see kaasab ka siis lähetuse ja selle aruande. teeme tõesti nii palju kui võimalik. oma võimaluste piires, kaasa arvatud siin täna, tutvustades seda aruannet. ja nii ka me ka jätkame selle menetluse kontekstis. suur tänu. kas keegi veel soovib sõna? see on siis heaks kiidetud Äh, välja arvatud siis ECR-i ja ENF-i heakskiitu meil sellele ei ole. kolleegid, tundub, et nüüd teeme jälle vaheaja kuni poole viieni, kuni alustame järgmist äh, päevakorrapunkti, mis on viisa infosüsteem, nii et kell kuusteist kolmkümmend. aitäh! Okay, colleagues, we now move to consideration of amendment. nii, järgmisena viisa infosüsteemi reformimise arutelu. kahekümnendal juunil härra Coelho määrati raportööriks ja raporti eelnõu tutvustati komisjonis viiendal novembril. nelisada kaheksakümmend kolm muudatusettepanekut laekus kokku tähtajaks, mis oli kolmeteistkümnendaks novembriks. pärast seda on raportöör ja variraportöörid teinud koostööd selleks, et kokku leppida kompromissettepanekutes, neli kohtumist on toimunud, sealhulgas variraportööride kohtumine ja kiiresti on asjad edasi liikunud. ja nüüd annan sõna härra Koeljole, meie raportöörile ja seejärel variraportööridele. suur tänu. pea viissada muudatusettepanekut tuli kõikidelt fraktsioonidelt kokku ja e, kolm kohtumist toimus meil ka komisjoniga, neli veel variraportööridega ja viis kohtumist on veel aasta lõpuni tulemas. ja me tahame tõesti kõik kaasata e, ja kompromissidega võimalikult palju muudatusettepanekuid hõlmata. mõned asjad on juba päris selged enamik fraktsioone on nõus selle süsteemi eksistentsiga ja et kõikides küsimustes, mis puudutavad eh, koostalitusvõimet samuti. nüüd, mis puudutab juurdepääsu õiguskaitseorganitele, siis eh, enamik fraktsioone tahab põhimõtteliselt juurdepääsu anda. nüüd säilitamisperiood, enamik fraktsioone on nõus selle tekstiga, mis praegu juba kehtib enamik fraktsioone on nõus ka tugevama andmekaitseraamistikuga selle ettepaneku eesmärk on kaitsta Schengen kahte. pikaajaliste viisade omanikud ja ka lühiajaliste viisade omanikud saavad ju vabalt liikuda eh, Schengeni piirkonnas ringi ja nüüd pikaajalised viisad ja mm, ka elamislubade lisamine vissi on loogiline samm. ja ma arvan, et me oleme kokku leppimas. suur enamus fraktsioone toetab seda eh, ettepanekut ja on soov alustada läbirääkimisi järgmise aasta alguses, kui Rumeenia on eesistuja. suur tänu, Carlos nüüd variraportöörid. üks variraportöör soovib sõna. see on Marie-Christine Veržia, palun. aitäh, esimees. alati on väga meeldiv teha koostööd härra Koljuga, isegi kui me sisuliselt ei ole päris nõus väga olulistes küsimustes tundub, et ma olen suure osa muudatusettepanekute autor aga nagu ma ütlesin juba variraportööride koosolekul, äh, suur osa nendest on põhimõttelised, sest me oleme vastu äh, laiendamisele, millel ei ole mingisuguseid piire, ähm, mis puudutab siis VIS-i kasutamist. Äh, vaatasin järele ja tuletasin meelde, algselt VIS oli suhteliselt piiratud ja siis tema geograafiline ala laienes Lähis-Idale, laheriikidele ja nüüd juba terve maailm. ja põhjus, miks me oleme selle süs-, selle infosüsteemide arvu kasvu vastu, ongi just see. me loome ühes konkreetse spetsiifilise tööriista mingis konkreetses raamistikus ja siis vähehaaval laiendame seda geograafiliselt ja ka sisuliselt mis puudutab kasutatavaid andmeid ja täpselt äh, selline ongi ettepanek täna meie ees. ja kui siin on juba viiskümmend viis miljonit viisataotlust eelmisel aastal ja nelikümmend seitse miljonit sõrmejälge, siis äh, tänases maailmas ma pean ütlema, arvestades kõiki neid väljakutseid, mis on järjest tõsisemad, me nüüd loome sellised tööriistad, mis võivad pöörduda kokkuvõttes äh, progressistide ja demoristide vastu ja see, demokraatide vastu. ja see meile ei sobi, seda enam, et me paneme nüüd siia sisse ka lapsed. minu jaoks laps on laps, alaealine on alaealine kuni kaheksateistaastaseks saamiseni ja nooremad kui kaheksateistaastased, nende osas tuleb ettevaatusabinõusid kasutada. aga nüüd me loome süsteemi, kui kolmeteist, nüüd on kaheteist, kolmeteistaastaseid, kuueaastased raportöörilt ma paluksin siiski, et me võiksime vähemalt kokku leppida mõningates asjades selles küsimuses, hoidmaks ära, et äh, vähemused vähemalt äh, ei satuks nendesse menetlustesse. ja veel kord kordan üle, äh, olen vastu välisosaliste ja hankijate kasutamisele, ma olen siin veel tagasihoidlik sest meil on väga ranged eeskirjad selles. me teame, et lõunapoolsetes riikides, Aafrika riikides, need teenustepakkujad, nende käitumine on, ütleksin, pigem destruktiivne, ütleksin, et mida vaesem on inimene ja seda kallim on viisa korruptsiooni mõttes. see ei tundu mulle normaalne ja igal juhul peaks olema võimalus, et äh, viisataotlejal on võimalus esitada oma taotlus äh, diplomaatilises esinduses. me oleme ka selle vastu, et äh, laiendatakse kogutavaid andmeid, et pannakse sisse biomeetrilised andmed. viis peab jääma töövahendiks, mille abil antakse välja viisasid lihtsalt, vastasel korral kui meil on juba praegu nii palju erinevaid andmeid ja mida me sellesse süsteemi sisestame, mida saavad teha ikka väga erinevad korrakaitseorganid muuhulgas. nii et tööd on veel palju. selleks, et süsteemi paika panna selliselt, et seda ei saaks kasutada pahatahtlikel eesmärkidel, ütleksin, kontekstis Äh, kus peame mõtlema tulevikule ja kus me peame olema ettevaatlikud, paneme siia teatud kaitsevahendid sisse. vastasel korral jõuame olukorda, kus see inimene, kes kirjutas raamatut tuhat üheksasada kaheksakümmend neli, suutis kujutleda ainult väikest osakest sellest, mida me praegu oleme siin üles ehitamas ja see meile ei meeldiks. Um... ma tänan, Mari-Kristiin, kas on veel kolleege, kes sõna soovivad? komisjon? soovite sõna? suur tänu väga lühidalt. komisjon tõesti tahab, et läbirääkimised algaksid kolmepoolselt, see on tähtis ettepanek, suur tänu raportöörile, teistele saadikutele, komisjoni silmis on tegemist tähtsa ettepanekuga ja loodetavasti teie ametisoleku ajal õnnestub meil kokku leppida. nii et tahaks võimalikult peatselt läbirääkimisi alustada. Um, äh, Carlos, kas soovid lõpetuseks midagi öelda? Euh, aitäh, esimees. tahtsin öelda vaid seda, et ma tänan tehtud töö eest kõiki variraportööre. Äh, õhkkond oli väga konstruktiivne, ütleksin ma. ja nagu proua Veržia juba ütles, on põhimõttelisi küsimusi, ma tean väga hästi seda. samas on teisi küsimusi kus me saame laiema konsensuse, konsensuseni jõuda. ja need põhimõttelised küsimused, millest proua Veržea juba rääkis, siin äh, ma äh, näen pärast variraportööride kohtumisi, et meil on siiski äh, suur enamus libekomisjonis, nii et kui me kõikidega saame arvestada, läheb see läbi, kui mitte siis rakendame enamuse demokraatia põhimõtet, aitäh. okei okay. <laughs> thank you, Carlos. okei okay,, thank you. ma tänan. Teid oli ainult kaks, aga meil oli korralik arutelu, suur tänu. suur tänu tubli töö eest. ja Mari-Kristiin ka. meil on veel üks sisuline teema, enne kui hääletamiseks läheb nii et eh, kuulame ära komisjoni ettekande kolmandate riikide, kelle kodanikel peab välispiiride ületamise olema viisa ja kellel ei pea olema loetelu seoses Ühendkuningriigi Liidust väljaastumisega ja mina paraku olen raportööriks. komisjon, kas te soovite paar sõna öelda kõigepealt? ma tänan. jah, Brexiti Ehm, puhul võttis komisjon vastu ettepaneku kolmekümnendal novembril, millega muudetakse määrust viis kolm üheksa aastast kaks tuhat üks ja vahepeal on see määrus nüüd kodifitseeritud ja kodifitseeritud variant on nüüd ka Euroopa Liidu teatajas avaldatud. ja nüüd on sellest saanud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta määrus Äh, nii et meil on vaja viited äh, artiklitele ajakohastada seetõttu. nii et tegemist on valmistumisega Brexitiks. Ühendkuningriik astub välja kolmekümnendal märtsil järgmisel aastal Euroopa Liidus, temast saab kolmas riik ja sellepärast on vaja määrata, kas Ühendkuningriigi kodanikud, Briti kodanikud äh, Äh, kas neile kohaldatakse viisanõuet, kui nad välispiiri ületavad või mitte. või on nad vabastatud viisast. tähtis on, et meil oleks selgus, õiguskindlus ja ka piiriametnikud äh, seda teaksid. nagu te teate, et seda otsustada on vaja täita terve rida kriteeriume. nõukogu määrus on meil uues määruses tuhat kaheksasada kuus artikkel üks loetleb kriteeriumid, mis tuleb läbi kaaluda igal konkreetsel juhul, kas need on täidetud või mitte, enne kui otsustatakse, et kas kolmas riik pannakse esimesse või teise lisasse määruses see kriteerium on illegaalne immigratsioon, avalik kord ja julgeolek, majanduslik tulu, majanduskaalutlused, kaubandus, välissuhted ja tagajärjed piirkondlikule ühtekuuluvusele ja ka vastastikune võrdväärne kohtlemine. Need on need kriteeriumid ja neid kaalutakse Ühendkuningriigi puhul ja teiste puhul Äh, tuginedes dokumentidele, mis äh, Ühendkuningriik on esitanud ja Briti kodanikud on otsustatud vabastada viisakohustusest, kui nad tulevad liikmesriigi territooriumile lühiajaliselt. ja seletuskirjas on ka sellest pikemalt räägitud, aga geograafiline lähedus, ühised väärtused, demokraatia, õigusriigi põhimõtete järgimine, majanduslikud seosed, kaubanduslikud seosed ning eh, see kõik eh, tingib, et lühiajalised viisad ei ole vajalikud, saab edasi reisida ärieesmärkidel, samuti puhkuse eesmärkidel eh, viisavabalt. ja see kindlasti on kasuks majanduslikule tegevusele Euroopa Liidus ja liikmesriikides aga on veel aspekte lisaks, siin on statistikat impordi ja ekspordi kohta, samuti kui palju Ühendkuningriigi kodanikke äh, külastamas kahekümne seitset liikmesriiki. ja kui EES-süsteem, riiki sisenemise riigist väljumise süsteem kohaldub tulevikus ja samuti ETIAS süsteem hakkab kehtima, siis äh, kindlasti on sellest äh, abi, et igasugused äh, võimalikud julgeolekuohud minimeerida. nii et äh, lühidalt see õigusloomeline ettepanek, mis puudutab neid sätteid, koosnevad kolmest artiklist. artikkel üks, kaks, siin viidatakse Ühendkuningriigile, et pannakse ta lisasse kaks mm määruses ja mõned Briti kodanike kategooriad on juba lisas kaks praeguses määruses äh, loetletud nende kategooriate puhul midagi tulevikus ei muutu ja praktikas tähendab see seda, et ettepanek kohaldub ainult Briti kodanikele, kes on ka Euroopa Liidu kodanikud ja praegu kasutavad äh, liikumisvabadust Euroopa Liidus ja saavad siseneda ilma viisata mis tahes teise liikmesriiki jah, see ühine eh, mm, reisipiirkond eh, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel kuidagimoodi ei kahjustu, ta jääb nii nagu on ja mõned tehnilised korrektiivid tehti. kõigepealt artikkel neli kaks D-d muudetakse, siin kaob viide Ühendkuningriigile, sest see säte kohaldub Ühendkuningriigile kui Euroopa Liidu liikmesriigile, kes ei kohalda Schengeni akiid aga liikmesriigid selle sätte kohaselt, aga teise lõike kohaselt E kohaselt neli kaks E saavad äh, viisanõudest vabastada äh, äh, kodakondsuta isikud, kellel ei ole ühegi riigi kodakondsust, aga kes elavad Ühendkuningriigis ja on saanud Ühendkuningriigi reisidokumendi ja liikmesriigid tunnustavad seda dokumenti. nii et liikmesriigid saavad viisa nõudest vabastada sellised isikud ka tulevikus. aga nad peavad teavitama sellest vastavalt määruse artiklile. ja veel üks tehniline aspekt, aga see jah, tuleneb automaatselt väljaastumisest vastavalt artiklile neli kaks A liikmesriigid võivad ka eh, viisavabaduse anda eh, kooliõpilastele kui nad kooli ekskursioonidel käivad. liikmesriik saab jätkuvalt eh, nad vabastada viisanõudest, ah, ega pea teavitama. nüüd vastastikune võrdväärne kohtlemine, siin on eraldi säte artiklis kaks selle kohta Ühendkuningriigi valitsus on öelnud, et ta ei nõua tulevikus Euroopa Liidu kodanik, keelt viisasid, kui nad Ühendkuningriigi tulevad lühiajaliselt eh, turismi või ärieesmärkidel. Eh, pärast seda, kui ühend, Euroopa Liidu õigus enam ei kohaldu Ühendkuningriigile ja artikkel kaks räägib sellest vastastikusest võrdväärsest kohtlemisest, et juhul kui Ühendkuningriik võtab viisanõude kehtestada mõne liikmesriigi kodanikele tulevikus, siis see vastastikuse võrdväärse kohtlemise mehhanism, mis on ette nähtud juba määruses, kohaldub äh, ja parlament, komisjon ja nõukogu liikmesriigid hakkavad siis kohe kohaldama seda mehhanismi, nii et komisjon võtab endale kohustuse kiiresti reageerida, tuginedes nendele kohustustele, mis tal on. ja esimene samm on selle mehhanismi käivitamisel, et liikmesriik, keda see puudutab, teavitab, et on rikutud seda põhimõtet ja siis ka seadusandjad peavad kohe tegutsema asuma, kui see mehhanism käivitub. ja viimane säte on artikkel kolm, see on jõustumine. kolmekümnes märts siis, kui välja astub Ühendkuningriik ja määrus kohaldub sellest päevast peale, mil Euroopa Liidu õigus enam ei kohaldu Ühendkuningriigis, see on see väljaastumise kuupäev, välja arvatud, kui äh, lahkumislepingus ei ole kirjas mõni muu kuupäev või kui ülemkogu Ühendkuningriigiga kokkuleppel ühehäälselt otsustab mingi teise kuupäeva kasuks. nii et lühidalt Äh, nii palju siis meie ettepanekust, komisjon äh, koos parlamendi ja nõukoguga tahab, mm, et kõik toimuks kiiresti ja veel enne järgmise aasta märtsi see dokument saaks vastu võetud. aitäh. Uh, <laughs> aitäh, komisjon, ei olnudki nii lühike, oli üsna valulik. aga võib-olla see on lihtsalt minul nii valus. nii et suur tänu selle väga põhjaliku eh, tutvustuse eest, kas on märkusi, ei ole. ma peaksin muudatusettepaneku lisama, et vaatamata rahvahääletusele, et võib-olla siiski taha, jääksime, aga ärge seda kirja pange. aga me võime raportisse ju muudatusettepanekuid teha jaanuari lõpuks tuleb esitada muudatusettepanekud. Briti poliitikas on see pikk aeg, kõike võib veel juhtuda. see on kõigi poliitikas pikka aega, meie Briti poliitikas lausa sajand. <clears throat> aga tehke plaane kolmanda riigi staatuse puhuks ka. ega ma komisjonilt vähemalt ei ootakski, nii et suur tänu. ma ei oota, et keegi siin kommenteerima kukub see on ilma variraportöörideta raport praegu, nii et suur tänu. suur tänu, kallid kolleegid. suur tänu, komisjon, väga põhjaliku ettekande eest. nüüd on meil järgmine teema seitseteist kakskümmend, me peame jälle pausi tegema. kolleegid reisivad ja on saabumas selle tähtsa teema arutamiseks, nii et kuni seitseteist kahekümneni aga siis palun olge täpselt kohal ja öelge kolleegidele ka, et võtku siis juba hääletuskaardid kaasa, nii et kuni seitseteist kahekümneni paus um,. head kolleegid, asendajad, asendusliikmed, tuletan meelde, et elektroonilisi kaarte on vaja. nii et kolleegid, kes ei ole tavapärased libe täisliikmed, teil on vaja elektroonilist kaarti ja saate seda kolmandal korrusel, meil on ainult elektrooniline hääletus. nii et kui teil veel kaarti ei ole, palun minge tooge, teil on vaja elektroonilist kaarti. Uh, eriti on see oluline info asendusliikmetele. alustame seitseteist kakskümmend Welcome, colleagues. <clears throat> We, uh... tere tulemast, kolleegid. asub, asume hääletama, hääletust on täna palju, nii et hindan juba koostööd. väike meenutus külalistele, kes on asendajad või külalised, hääletused on ainult elektroonilised, seega teil on vaja kaarti, kui teil kaarti ei ole, siis saate selle siin kolmandal korrusel Lähme esimese hääletuse juurde. see puudutab algatusraportit seoses humanitaarviisadega. raportöör on Juan Fernando Lopez Aguilar, lähtudes esimeste konverentsi otsusest viieteistkümnendal novembril. ja liibe koordinaatorite otsus üheksateistkümnendast novembrist võimaldati libel koostada resolutsioon seoses algatusraportiga lähtudes artiklist kakskümmend viis ja nelikümmend kuus parlamendi kodukorra reeglitest. meil on kolmkümmend kuus muudatusettepanekut. enne kui läheme hääletuse juurde, härra Lopez Aguilar soovib sõna, aga härra Becker võt-, on teada andnud, et ta võtab tagasi kõik oma muudatusettepanekud seoses selle teemaga. härra Lopez Aguilar, teil on lühidalt sõna, palun. aitäh. meil on palju aega läinud, et siiani jõuda ja pikk tee on veel ees. me oleme tõesti väga palju vaeva näinud, eriti viimastel nädalatel päevadel ja tundidel. seega kasutan võimalust, et tänada neid, kes toetavad äh, meie pingutusi jõuda kompromissini meil on siin nüüd väga põhjalik hääletusnimekiri, aga me oleme tõesti üritanud leida tasakaalukat lähenemist, äh, arvestades neid väga erinevaid lahknevaid muudatusettepanekuid, mis alguses oli, me oleme tõesti kõvasti pingutanud, et jõuda vastuvõetavate kompromissideni, ilma et me kaotaks silmist oma eesmärke, mis on järgmised. nimelt soovime omapoolselt täiendada humanitaarviisade valdkonda. soovime tagada, et humanitaarviisad oleksid tööriistaks neile, kes seda kõige enam vajavad kes on Vahemerel silmitsi seisnud ohtudega, et jõuda Euroopa Liitu, sest neil ei ole olnud võimalust tulla siia seaduslikult. Nemad vähemasti teavad, et Euroopa Parlament on mures nende pärast, töötab nende õiguste nimel ja neil on, neile on midagi võimaluste osas pakkuda liikmesriikides. tahaksin kogu südamest tänada kõiki, kõiki variraportööre te tõesti olete andnud omalt poolt kõik, et need kompromissid oleksid nii tasakaalukad kui võimalik ja loodetavasti hääletus läheb nii, nagu me lootsime, aitäh! The... aitäh, Juan ja variraportöörid tehtud töö eest. asume hääletama. kuusteist, seitseteist, kaheksateist on plokina, hääletus on avatud, palun hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Lähme edasi, muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kakskümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend seitse hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üks, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud volitused neli ja hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, volitused kaks, hääletus on avatud, lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Amendment five, vote is open. muudatusettepanek viis, hääletus on avatud, lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud seitse, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud kaheksa, hääletus on avatud. kaheksa, üheksa, kaheksa ja üheksa kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist plokina, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, aitäh, Birgit. nüüd lisatekstid kolmkümmend kolm, ei, me ei saa seda plokina teha, kolmkümmend kolm, hääletus on avatud juba innustusin liigselt, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend neli hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend viis hääletus on avatud lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus hääletus on avatud. lõppenud, tagasi lükatud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, palun. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, kümme vastu, kolm erapooletult, palju õnne raportöörile Lähme edasi. järgmine hääletus. ühenduse viisaeeskirja kehtestamine. hoiatan, kompromisse siin ei olnud eriti, seega tuleb päris pikk hääletus, tahtsin lihtsalt hoiatada see puudutab siis viisaeeskirja kehtestamist, viisaeeskirja, et saaks asuda läbirääkimiste juurde, läbirääkimismeeskondade koosseis raportööriks on taas kord Juan Fernando Lopez Aguilar. kompromissettepanekute hulk on kokku lepitud, aga väga palju on eraldiseisvalt muudatusettepanekuid, mille üle toimub ka hääletus. ehk siis teiste sõnadega, nüüd läheb aega. üheksakümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kuus hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. viis hääletus on avatud. lõppenud. head kolleegid, Rahvaparteil on üks hääl üle, palun lahendage see probleem. korras nüüd vastu võetud. TRAN muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, palun. lõppenud. tagasi lükatud. sada kolm, palun hääletage. lõppenud. tagasi lükatud. sada ja sada üks on identsed, palun. lõppenud. vastu võetud. sada kaks, hääletus on avatud. lõppenud tagasi lükatud. sada neli, palun. lõppenud. tagasi lükatud. sada viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud vastu võetud. nii, see on vastu võetud. muudatusettepanek seitse, palun hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksa, palun. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kümme, üks, üks, null, palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksa ja üks, üks, kaks on identsed, palun, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, üks, üks, hääletus on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud. üks, üks, neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, üks, viis, hääletus on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud kas te tahate plokina hääletada? jah. üks, üks, kuus kuni üks, kaks, üks, proovime. üks, üks, kuus, ei, nii me ei saa, me ei saa niimoodi teha. me ei saa Birgit, ära enam ürita, sest see lihtsalt ei toimi, me jätkame nii, üks, üks, kuus, ma tean, et see oli üllas katse, aga hääletus on lõppenud üks, üks, kuue osas. vastu võetud. ma teen nii kiiresti kui võimalik, üks, üks, seitse, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üks, üks, üheksa, palun. lõppenud. tagasi lükatud, üks, kaks, null, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üks, kaks, üks, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks, kaks, kaks, palun hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üks, kaks, kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada kakskümmend viis, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend seitse, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud TRAN nelikümmend üheksa, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa, palun. hääletus on lõppenud. Elmar, sa tuled tagasi. see on tagasi lükatud. Tran nelikümmend kaks, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. Tran nelikümmend kuus, palun hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, palun. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud vastu võetud sada kolmkümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üks, kolm, kolm, nimeline hääletus Rahvapartei soovil, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli hääletus on, sada kolmkümmend neli ja kaksteist nimeline hääletus Rahvapartei soovil. palun ma vabandan, mitte sada kolmkümmend neli ja kaksteist, vaid sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend viis, palun. minu viga, sada kolmkümmend viis nüüd sada kolmkümmend viis, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, palun. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd lähme edasi. muudatusettepanek neli, kompromissettepanek neli. hääletus on avatud. kompromiss, muudatusettepanek neli, palun. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üks, viis, üheksa üks, viis, üheksa, palun hääletage. see on minu hääletusnimekirjas leheküljel kolmteist. võib-olla ei peakski lehekülgi mainima, aga hääletus on lõppenud, tagasi lükatud Tran muudatusettepanek viis, palun hääletage hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend ja TRAN viiskümmend viis on identsed, hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss, ettepanek viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa, hääletage hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse. kakskümmend seitse, palun hääletage. ma lihtsalt kontrollin, kas te kuulate mind. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend, palun hääletage. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud sada seitsekümmend neli, muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, palun. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse, sada seitsekümmend kaheksa, identsed, palun, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran kompromiss kaks, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend, palun. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend, sada kaheksakümmend neli ja sada kaheksakümmend viis ja TRAN kuuskümmend viis on identsed, palun. hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend kuus, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse, palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend viis ja sada üheksakümmend kuus, nimeline hääletus Rahvapartei soovil, palun kas keegi ütles, et ma pean selle ette lugema? sada üheksakümmend viis, sada üheksakümmend kuus, Rahvapartei soov, palun, hääletus on lõppenud. ei, see ei ole lõppenud. inimesed hääletavad väga aeglaselt siin punktis, mis toimub? kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, palun hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada üheksakümmend kakssada üks järgmisena, kakssada üks nimeline hääletus Rahvapartei soovil. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada kolm, muudatusettepanek kakssada kolm, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada neli, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek kaheksa. ja see on nimeline hääletus, seda soovis Rahvapartei. ma pean selle ette lugema. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend viis. kakssada kakskümmend viis hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakssada kolmkümmend üks, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm, hääletus on avatud, kakssada kolmkümmend kolm. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakssada kolmkümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nii, kaks, kolm, üheksa, kaks, nelikümmend, kaks, neli, üks on identsed, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks, neli, kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kolm, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend üks, palun hääletage hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran seitsekümmend neli, hääletus on avatud, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Tran seitsekümmend viis, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Tran seitsekümmend kuus, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, neli, neli, kakssada nelikümmend neli, palun hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada nelikümmend viis, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada nelikümmend kaks, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks, neli, seitse, palun hääletage hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, neli, üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada viiskümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada viiskümmend seitse hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend viis, palun hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kuus, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada kuuskümmend, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend üks, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kaks, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kuuskümmend neli, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend viis, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kuus, nimeline hääletus Rahvapartei soovil, palun hääletage. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend viis, kakssada kuuskümmend seitse Rahvapartei soovil, palun, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks kuus üheksa, palun hääletage hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakssada seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada seitsekümmend viis, hääletus kestab. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse ja kakssada seitsekümmend seitse on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud vabandust, ei ole midagi öeldud, nii et võtame kaks, seitse, üheksa praegu, kakssada seitsekümmend üheksa hääletus on alanud. kaks seitsekümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksakümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli, hääletame hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd põhjendused nelikümmend üheksa, nimeline hääletus Rahvapartei soovil ja see on alanud. ja lõppenud. vastu võetud viiskümmend, hääletus on alanud, vabandust, viiskümmend üks hoopis. viiskümmend kaks hoopis, hääletus on alanud ja see on nimeline hääletus. rahvalt ei soovil ja see endiselt käib. kõiki neid sõnu tuleb siin tähele panna, ütleb esimees. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, hääletame hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Tran kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend hääletus on alanud. vabandust, äh, sotsiaaldemokraatidel ei saanud äh, anda seda teada. kuuskümmend on alanud, lõppenud, vastu võetud kuuskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaks hääletus alanud. hääletus lõppenud. peaaegu oli juba valmis. kuuskümmend kolm hääletus on alanud. vabandust, need olid identsed, siis üks vähem. kuuskümmend neli ei, kuuskümmend viis, ütleb esimees, kuuskümmend viis. hääletus sellega väsib juba, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran seitseteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. TRAN kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, seitsekümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, TRAN kakskümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kolm nimeline hääletus Rahvapartei soovil ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei, ei ole veel. mis juhtus? hääletus endiselt kestab mingil põhjusel ja nüüd hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. ma ei tea täpselt, mis juhtus, kolleegid, vabandan, ütleb esimees. seitsekümmend neli ja ära seitsekümmend kuus hääletus on alanud. seitsekümmend kuus hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolm, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa, identsed hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud kaheksakümmend, kaheksakümmend üks hääletus on alanud, kakskümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. Tran kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse, neid me ei hääleta. kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksakümmend neli hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend viis ei, kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend seitse, nimeline hääletus Rahvapartei soovil, see on alanud. ja lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend üks, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran kompromiss neli hääletus alanud. ja lõppenud. vastu võetud neli hääletus on alanud. ja lõpp paistab, hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kolm hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend neli, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja seega vastu võetud ja mood- ja nimeline hääletus, kogu tekst muudetud kujul, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, viisteist vastu, neli erapooletut. ja otsus alustada läbirääkimisi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kolmteist vastu, neli erapooletut suurt era- ja õnnitlused raportöörile, variraportööridele, kõikidele kaastöötajatele. nii et me ei saanud absoluutset enamust kahe hääle erinevusega. So as you could see, short of the absolute majority by two Right, colleagues, let's uh, proceed um.... kolleegid, läheme edasi ja aitäh teile vastupidavuse eest. pikk ja intensiivne hääletus on meil ja kõik on olnud väga koostöövalmid. Euroopa Liidu eelarve kaitsmine juhul, kui liikmesriikides erineb, esineb üldiseks osutunud puudusi õigusriigi toimimises, raportöör on härra Terri Kabras, kas soovite sõna või läheme kohe hääletuse juurde, lühidalt? selgituseks, mida libe arvamusest toetame, lai-, laien-, rakendusala laiendamist ka põhiõigustele, iga-aastane läbivaatus kõikides liikmesriikides selleks, et aidata komisjoni, parlamentidevaheline arutelu paneeli tulemuste kohta ja tugevdame seost eelarvelise mõjuga definitsioonis. kompromissi nimel jätame ära viite artiklile seitsme ja õig-, ja õi-, õigusriigi raamistikule ja jätame ära ka demokraatia mainimise. aga mida me hääletuselt ootame, on äh, lai toetus arvamusele, mis on ambitsioonikam äh, kui äh, Budgeti ja Konti omad ja loodame, et libe kaitseb seda ettepanekut ka eelarvekomisjonis ja eelarve kontrolli komisjonis. aitäh. suur tänu, nüüd hääletame kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, identsed ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, kolm, kuus või kas me saame plokina neid võtta või ei saa? ükssada kolmkümmend kuus kuni ükssada viiskümmend üks ei saa, ei. sada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vabandust. tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend üks, hääletus on alanud. ja lõppenud tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks, hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm hääletus, ei, sada nelikümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, sada nelikümmend viis hääletus algas jah, siin on kuuldavad ohked, vabandan, ütleb esimees, sada nelikümmend viis hääletus lõppes, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada viiskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada viiskümmend viis, sada viiskümmend kuus on identsed ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kahju, Barbara sada kuuskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. ma üritan vaba hääletust siin teha, Barbara, aga koordinaator valvab eile läbi. sada kuuskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada seitsekümmend hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. õnnitlused, Barbara ja kolmkümmend kolm hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on ka vastu võetud ja nüüd põhjendused, kompromiss kuus hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viimane lehekülg. kaheksakümmend, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üheksakümmend kaks hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm hääletus on alanud ja lõppenud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli hääletus on alanud ja lõppenud tagasi lükatud, kaheksakümmend viis hääletus on olenud hääletus on lõppenud. tagasi lükanud, kaheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse hääletus on alanud. ja hääletus on lõpetatud. tagasi lükatud, üheksakümmend hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja see hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, kümme vastu, kolm erapooletut õnnitlused härra Terri Kabrasele. Okay, so then we go to another uh, report of Mr Terri Cabras, the situation of fundamental. järgmine põhiõiguste olukord Euroopa Liidus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, raportöör härra Terri Cabras. kas me saame kohe hääletama asuda või tahate midagi öelda? jah, pisut hilja juba ja kõik oleme väsinud, nii et palun hääletage selle poolt. Yeah, that's a speech. Oh, that's a fantastic speech. Well done. <laughs> That's the one they like. sellised kõned meile meeldivad. ma tänan teid kõiki, et te olete olnud nii kannatlikud ja kenad. väga distsiplineeritud. kaheksakümmend kuus hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus algas. oh sorry no,, no. vabandust, vabandust, tahaks koju nii, kaheksakümmend kuus oli, kaheksakümmend seitse nüüd. vabandust, ruttasin kaheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend, hääletus algas lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, hääletus algas. pluss. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend neli, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud üheksakümmend viis. hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud. kompromiss üks. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üks A. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neli A laste õiguste kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, vabandust, muudatusettepanek sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli B, all hääletus algas. lõppes. vastu võetud viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. pärast viitkümmend kahte, sada nelikümmend viis. sada nelikümmend viis, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis sada kaheksakümmend viis, kas kuni saja üheksakümneni, kas kõik on nõus, hääletus algas. see on üks plokk, alustan aeglaselt, hääletus lõppes. tagasi lükatud kõik. vaatame, mis veel sada üheksakümmend kaks kuni sada üheksakümmend neli plokina. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. see oli kenake hästi tehtud, Harri-Leri Kabras. kakssada kuuskümmend viis, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis. kas kõik on hääletanud, kaks, kuus, viis, hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss kuus A. hääletus algas. see on Brexiti kohta. mida see tähendab, ei ole Brexitit? hääletame, et lõpp tühistatakse, hääletus lõppes vastu võetud, Brexit läbi. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus algas. lõppes veel üks kenake, vastu võetud kolm, kak-, üks, kaks, kolm, üks, kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kolm, üks, kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus B hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud, väga kena. kolm, kaheksa, üks on järgmine, kolm, kaheksa, üks hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada kaheksa, hääletus algas. siin me ei saa plokina hääletada. hääletus lõppes. tagasi lükatud, nelisada üheksa hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. nelisada kümme hääletus algas, lõppes. vastu võetud, nelisada üksteist hääletus algas, lõppes vastu võetud nelisada kaksteist, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, nelisada kolmteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, neli, üks, neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, neli, üks, viis, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, neli, üks, kuus, hääletus algas lõppes. vastu võetud volitused, kompromiss seitse A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetu muudatusettepanek kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakskümmend üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunktid, nüüd kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. kaheksas kompromiss vastu võetud, kakskümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend üheksa, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kaheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmine on lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes seega vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu ja meie õnnitlused härra Terik Abrasele. see oli nüüd kolmas lõpphääletus meil. suur tänu teile kõigile. see on üks kõige pikemaid hääletusi, mis meil kunagi olnud. ma tunnustan teie vastupanuvõimet Läheme kohe edasi. muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. lõppes. kui keegi tahab pausi, siis andku teada. jah, mina tahaks, aga olgu hääletus lõppes, vastu võetud kaksteist, hääletus algas. jah, kui meil oleks paus, ei tuleks keegi tagasi, te vist arvate. hääletus lõppes. vastu võetud kolmteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud neliteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud viisteist, hääletus algas. lõppes vastu võetud. põhjenduspunktid üks, ei. Läheme kohe seitsmenda juurde. hääletus algas. kas meil on siin pluss? hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus algas. ja hääletus lõppes. ma isegi ei tutvustanud seda teemat hääletuse alguses, ma vabandan proua Kalli ees nimelt tegemist oli raportiga, mis käsitles Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistust. see on esimest korda viie aasta jooksul, kui ma midagi nii rumalat tegin, et kohe hakkasin hääletamist korraldama, ilma et öelnuks, mis teemal. kas te soovite sõna? ei. vabandust, vabandust. kas me lõpphääletasime juba? jah. nii et nelikümmend üks poolt, neli vastu ja keegi ei jäänud äh, erapooletuks, see oli siis tagasipöördumistunnistus nii, järgmine hääletus on ettepanek toetada nõukogu otsust, mis puudutab eh, toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumist kulukohustustega või nende summade eraldamine muude meetmete jaoks riiklike programmide raames. Eh, tal üks ainus hääletus on siin, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, üks jäi erapooletuks ja Mirjamil ükskõik, kus ta siis on, õnnitlused järgmine on resolutsioon Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus ja hakkame kohe hääletama. kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis, hääletus algas. lõppes. lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakskümmend seitse, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa, ei, kolm kakskümmend üks, kaks ja kolm on ühesugused, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend üheksa, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kaks. hääletus lõppes tagasi lükatud. nelikümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nelikümmend neli on täiendus nelikümmend neli. aga märkab ka, et see puudutab väga piiratud olukordi. hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend viis, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kuus, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend seitse, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud nelikümmend üheksa, hääletus algas lõppes. vastu võetud viiskümmend, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend üks, hääletus algas lõppes. vastu võetud viiskümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend neli hääl algas. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend viis hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend kuus, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend seitse ja viiskümmend kaheksa on ühesugused, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. viiskümmend üheksa hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend üks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kuuskümmend neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud kuuskümmend viis on täienduseks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, seitsekümmend üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, seitsekümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend viis, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üks, hääletus algas. lõppes vastu võetud kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud number neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kolm, hääletus algas. lõppes vastu võetud, number viis, ei, kuus, muudatusettepanek kuus, hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud, kaheksa, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud. seitse, hääletus algas lõppes. vastu võetud üksteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kümme, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud üheksa, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. kaksteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kolmteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, viisteist, hääletus algas lõppes vastu võetud. kuusteist, kuusteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kaheksateist ja üheksateist on ühesugused, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kakskümmend, hääletus algas, lõppes. vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, üheksa vastu, seitse jäid erapooletuks. Oh, Lähme edasi järgmise teema juurde. see on vist kõige pikem hääletus, mis meil on siin komisjonis olnud ametlikult. aga peaaegu lõpetame niisiis, isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames, arvamuse eelnõu heakskiitmine, raportöör on Sofi Intvelt, kas sa soovid hääletada, sõna võtta ei, kõigepealt siis muudatusettepanek kolmteist, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist. hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neliteist teine osa täiendina. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kolmas osa, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuusteist, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuus, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunktid. ei, muudatusettepanek üks kõigepealt, palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitse. hääletus on lõppenud vastu võetud, kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kümme, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, üksteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne raportöörile. palju õnne, Sofi. nii. eelviimane teema. eelviimane, kolleegid strengthening the security of identity cards. liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavate liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine. raportöör on Gerard Depre. Gerard, kas sa soovid sõna? ei, asume kohe hääletamise juurde kõik näevad vaeva nende raportitega, aga jah, lähme kohe hääletama. kuuskümmend üheksa, hääletamine on avatud, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek seitse, hääletus on avatud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on avatud järgmisena. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja saame kiiresti minna edasi, kompromiss viis, suurepärane, Gerard. mitte raporti kohta see ei käinud, aga see mõtteviis, raportit ma ei kommenteeri, kompromiss viis, hääletus on lõppenud, vastu võetud nii, kompromiss kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaheksa, seega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss üheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on avatud alati on see üks trikiga koht, sada kaheksakümmend kaheksa, lihtsalt kontrollisin, kas te olete veel ärkvel, sada kaheksakümmend kaheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd tuleb kom-, ei, nüüd tuleb sada kaheksakümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa, palun hääletage sattusin hoogu oligi juba selline täiuslik raport. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nüüd kompromiss üksteist. palun hääletage. hääl-, vastu võetud, kompromiss kaksteist nüüd, ei. või miks ei? ikkagi kompromiss kaksteist ma juba hakkan enesekindlust kaotama, kell on nii palju. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid ei, vabandust. kakssada viis, kakssada viis, keegi ei magagi veel hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd põhjendused ja muudatusettepanek seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend üheksa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus. hääletus on avatud ja lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja lõpphääletus, tekst muudetud kujul, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, seitse vastu, kolm erapooletut, õnnitlused raportöörite hääletus äh, läbirääkimistesse astumiseks, hääletus on avatud otsuse kohta alustada läbirääkimisi. meil on vaja absoluutset häälte enamust, kolleegid. hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend viis poolt, seitse vastu, erapooletuid ei olnud. palju õnne raportöörile, härra Depreele. niisiis, nüüd lähme viimase juurde, jah. see on viimane. suur tänu kõigile, see on kõige pikem hääletus, mida mina suudan välja tuua aga lähme nüüd viimase juurde. kas härra Raadiv on siin? ei ole, lähme siis kohe hääletuse juurde. eeskirjad, millega hõlbustada finantsalase ja muu teabe kasutamist teatavat liiki kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse nüüd, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek sada üheksa ja EKOn kakskümmend identsed, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada viisteist, üks, üks, viis, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, üks, seitse ja EKOn kakskümmend üks identsed, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, üks, üheksa. palun hääletage üks, üks kaheksa võeti tagasi, nüüd üks, üks üheksa, nüüd on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kaks, null, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. EKOn kakskümmend kolm hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromissettepanek kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada, vabandust, sada kakskümmend seitse jäi vahele. ma vabandan. sada kakskümmend seitse ja Econ kakskümmend viis, palun hääletage. Open, yeah it's open, sorry. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud nüüd sada kakskümmend kaheksa ja Econ, ei, lihtsalt sada kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. lõpp paistab. võib-olla peame jätkama inglise keeles, aga nüüd tõl-, lõpetavad vastu võetud, nüüd äh, sada kakskümmend üheksa. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. EKOn kakskümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kaks ja EKOn kakskümmend kaheksa, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kolm, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, EKOn kakskümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kolmkümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ärge tülitsege, sada kolmkümmend seitse, hääletus on avatud vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatused, kompromissettepanek neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss kuus, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuuskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis. muudatusettepanek sada kuuskümmend viis on avatud, sada kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks hääletus on avatud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, sada seitsekümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üks, seitse, seitse, hääletus on avatud. me just tegime seitsekümmend seitse. seitsekümmend seitse. jah proua Holmeier kuulas, me tegime seitsekümmend seitse, nüüd jõudsime saja seitsmekümne seitsme juurde. hea küll. mina ütlesin täiesti kindlalt seitsekümmend seitse ja te hääletasite. kas te tahate uuesti hääletada? väga hea, üks seitse seitse. ja nüüd